Ehm, see on nii, eh, nii Lähis-Idas kui ka Euroopas kui ka igal pool mujal. rahvusvaheline õigus kinnitab, piire ei tohi ja ei saa sõjaväelise jõuga muuta ning sellest põhimõt-, selle põhimõtte eest Euroopa seisab ka tulevikus ja ühtselt. see selgus ja ühtsus koos on eh, muutnud meie seisukohad eh, tugevaks äh, väga keerulistes olukordades. minu kujutelmas praegu, kui ma mõtlen Lähis-Idale, seal ei olegi mingit protsessi, protsess ei ole jõudnud tupikusse, praegu lihtsalt ei ole seal mingit protsessi ja see kujutluspilt, mis mul on, ma ei tea, kas see on inglise väljend itaalia keeles, me ütleme, et äh, pane jalg ukse vahele, et uks kinni ei vajuks. see ei tähenda, et me lööme ukse pauguga lahti, see tähendab, et me jätame võimaluse rahuprotsessi uuesti alustamiseks ja see peab olema järjepidev protsess ja selleks, et me seda täna saaksime alustada, pea, peab meil olema rahvusvaheline ja kohalik konsensus äh, selles osas, et meil on vaja rahuprotsessi, meil on vaja kahe riigi lahendust ja meil on vaja ka poliitilist tahet mõlemalt poolt, aga ka Washingtonist Euroopa poolelt on need kõik olemas, see on selge, aga me peame vältima täna olukorda, et, et alustades Araabia maadest, äh, meie partneritega seal piirkonnas, ka Egiptuses on Araabia liigas ja seal piirkonnas väga oluline roll, peame neid arvesse võtma, Jordaania samuti me peame vältima olukorda, et see tendents jätkub, konsolideerub ja muutub ümberpööramatuks, et nii nagu Helena rääkis, kahe riigi lahendus muutub võimatuks, me peame seda vältima, et kahe riigi lahendus lammutatakse, et seda on võimatu saavutada, kui ka poliitiline tahe peaks tekkima. jah, see on vä-, kõige minimaalsem lahendus, aga me peame olema pragmaatilised äh, oma välispoliitikas. ja ma mäletan väga hästi, oma mandaadiperioodi alustasin Iisraeli-Palestiinat külastades ja peaaegu viis aastat tagasi, neli pool aastat tagasi rääkisingi, et sellel konfliktil on olemas lahendus ja ma usun seda endiselt. rahvusvaheline õigus on selge aga ilma osapoolte poliitilise tahteta, ilma rahvusvahelise konsensuseta ja neid meil praegu ei ole, ma ei näe neid ilma, ma ei näe, et see protsess jõuaks lahenduseni ilma nende rahvusvaheliste parameetriteta. eurooplased teavad väga hästi, et kui tegemist ei ole kahe riigi lahendusega, siis tegemist ei ole üldse lahendusega ja väga hästi teavad seda ka iisraellased ise. seda teavad palestiinlased, seda teavad kõik seal piirkonnas oleme Iisraeli sõbrad ja oleme Palestiina sõbrad, oleme kõigi partnerid, kes seal piirkonnas on, viitan ka siin araablaste algatusele, mis on läbirääkimisteks hea alus. tulenevalt sellest on Euroopa Liit ühtne oma seisukohas ja usub, et nii iisraellaste kui palestiinlaste kui kogu piirkonna huvides on see, et me jätkaksime töötamist kahe riigi lahenduse poole. ja ütlen selle selgelt ka välja neile, kes tõstatasid selle küsimuse siin, see on tähtis ka Iisraeli julgeoleku ja Iisraeli riigi jaoks. ma arvan, et sellega ma praegu lõpetan. lugupeetud president, ootan järgmist arutelu. suur tänu, kõrge esindaja. sellega lõpetan arutelu, jätkame järgmise punktiga päevakorras nõukogu ja komisjoni avaldused asepresidendi liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus, see puudutab olukorda Sudaanis. palun, annan teile sõna. ma tänan, härra juhataja. Sudaani rahvas tahab muudatusi, juba neli kuud nad on meelt avaldanud Eh, mitte ainult selle vastu, et esmatarbekaupade hind on nii järsult tõusnud, aga ka vabaduse, rahu ja õigluse nimel. Eh, üliõpilane tütarlaps seisab valges kleidis ja esineb rahva ees, sellest hetkest on saanud sümbol. Sudaani rahvas võitleb vabaduse eest ja meie tahame toetada neid selles vabadusepüüdluses Euroopa Liit tahab, et Sudaani rahval oleks edu ja et nende üleskutsed vabadusele võetaks kuulda ja et tõesti oleksid muutused selles riigis, kes on juba niivõrd palju kannatanud. möödunud nädalal sõjaväelased võtsid üle võimu Sudaanis ja panid al-Bashiri eh, koduaresti, nagu te teate, rahvusvaheline kriminaalkohus on talle süüdistuse esitanud ja me oleme nõudnud, et eh, arreteerimiskäsk eh, jõustataks aga äh, nõutakse äh, nüüd garantiid, et äh, sõjaväelased annaksid üle tsiviilvõimudele ohjad. sõjaline nõukogu, mis on loodud, peab vastama rahva üleskutsele võim üle anda. viimastel päevadel on üritatud head tahet äh, näidata. Äh, sõjanõukogu koosseis, juhtkond on muutunud, äh, julgeolekutalituste juhtkond on tagasi astunud ja need on signaalid sellest, et võib-olla tõesti tekib võimalus läbirääkimisi hakata pidama. jah, ilma selleta kriis jätkub, tähtis on, et kiiresti tsiviilvalitsusele võim üle antaks ja see avaks võimaluse rahumeelsele poliitilisele protsessile ja lõpuks ometi on võimalik tulla vastu rahva nõudmistele ja viia läbi poliitilised ja majanduslikud reformid, aga ennekõike tuleb ära hoida vägivald, lõpetada liikumiskeeld ja kõik osapooled peavad hoiduma jõu kasutamisest ega alluma provokatsioonidele. on vaja usalduse rajamise meetmeid Ehm, ajutine sõjaväeline nõukogu peab vabastama kõik poliitilised vangid veel, kes on jäänud ja julgeolekujõud peavad vastutama oma ehm, viimaste kuude ehm, kuritarvituste eest ja ka toime pandud mõrvade eest. kõik osapooled, sealhulgas ka ülemineku sõjaline nõukogu kõik osapooled peavad nüüd hea tahtega koostööd tegema, opositsioon samas peab jääma ühtseks sellel kriitilisel ajahetkel. ja lõpetuseks ma viitan sellele, et meie oma avalduses möödunud nädalal viitasime Aafrika Liidu komisjoni eh, juhi seisukohtadele ja eile veel eh, rahu- ja julgeolekunõukogu Aafrika Liidus nõudis, et kohe läheks äh, võim üle tsiviilvalitsusele järgmise viieteist päeva jooksul ja see üleminekuvalitsus, tsiviilvalitsus peab alustama konsulteerimise protsessiga, et kokku leppida täpselt, kuidas ähm, pidada vabad valimised Sudaanis. me tahame, et võimu üleminekut juhiksid tsiviiljõud ja toetame Aafrika Liidu üleskutseid ja nõudmisi selles osas. seni, kuni üleminek ei ole korraldatud tsiviiljõudude poolt, Euroopa Liit ei tunnista ülemineku sõjalise nõukogu võimu, aga niipea, kui võim on üle läinud tsiviilvalitsusele, on valmis Euroopa Liit aitama seda majanduslikult ja poliitiliselt. suur tänu kõrge esindaja ja nüüd Rahvapartei nimel saab sõna härra Joachim Zeller, palun. suur tänu, jälle Aafrikas on liikumine, Alžeerias ja Sudaanis on inimesed eh, rahumeelsete protestidega ja väga julgelt eh, eh, kaks diktatuuri kummutanud, aga inimesed tahavad rohkem, nad tahavad vaba ühiskonda, mis põhineb demokraatiale, kõik teavad, kui raske seda on saavutada pärast seda, kui aastakümneid on valitsenud vägivald ja autokraatia, aga praegu on olukord väga habras, keegi ei tea, kas praegu valitsevad sõjalised struktuurid annavad juhtohjad ära tsiviilvalitsusele, on vaja õppida minevikust, meil on vaja ühtset sidusat lähenemisviisi kõikidelt liikmesriikidelt selleks, et eh, teha koostööd ka Aafrika Liiduga ja toetada tsiviiljõudusid Sudaanis, et sellest ei kujuneks teine Liibüa. ja ennekõike on vaja poliitilised vangid vabastada ja ka rõhutud vähemused peavad saama autonoomsed õigused. suur tänu ja nüüd sotsiaaldemokraatide nimel Rico Guerrero Salom. suur aitäh, härra president, aitäh, proua kõrge esindaja. me ei, oleme tunnistajaks äh, muutustele, mida soovib Sudaani rahvas äh, eesotsas Sudaani naistega ning teatud ühiskonnakihtidega, kes iseloomustavad selle riigi soovi edasi liikuda, kuid kolmkümmend aastat autoritaarset režiimi äh, äh, tähendab seda, et tekkinud on ka tohutu humanitaarkriis, seitse miljonit inimest äh, on äh, rängas näljahädas selles riigis, kaks miljonit pagulast on riigisiseselt ning äh, peale selle veel miljon pagulast teistest riikidest ning kõik see olukorras, äh, kus Eritrea, Etioopia, Lõuna-Sudaan, Somaalia, Djibouti on kokku tekitanud kõige kohutavam humanitaarkriisi maailmas. umbes kakskümmend miljonit inimest äh, elab äärmises vaesuses ning sellele äh, elanikkonnale peame suutma abi osutada humanitaarabi äh, näol ning samas ka aidates neil saavutada stabiilne riigi juhtimine ning rahu. seega meie fraktsioon toetab komisjoni seisukohti toetame tsiviilrežiimile äh, äh, üleminekut ning äh, toetame seda, et Bashir läheks rahvusvahelise kriminaalkohtu ette ning palume, et arstide ja õpetajate tagakiusamine lõpeks ning leitaks lahendus humanitaarkriisile. suur tänu, Henrike. ja nüüd ALDE fraktsiooni nimel saab sõna proua Šake tänan. Sudaani noorsugu on äh, rahvas, keskmine vanus on üheksateist aastat Sudaanis ja nemad nüüd tõstsid häält ja neid juhivad naisliidrid, keda ima te kirjeldasite. al-Bashir on võimalt kõrvaldatud, diktaator on võimult kõrvaldatud ja et ta peab seisma rahvusvahelise kriminaalkohtu ees selle eest, et ta on toime pannud kuritegusid oma rahva vastu. tuletan meelde, repressioonid ei saa kesta igavesti. tuleb lõpp korruptsioonile, ebaõiglusele ja saabub vabadus ja diktaatoritega mingite suhete arendamine, näiteks selleks, et rännet eh, ohjata, on halb noorsoole Aafrika mandril ja need kolm viimast üleminekut on väga-väga lootusrikkad, aga väga keerulised. kodanikuühiskond, demokraatlikud liikumised öö, on jalge alla surutud olnud, riigi vara on röövitud ja julgeolekuaparaat on tugev. et ei korduks Liibüa stsenaarium, on vaja demokraatiasse ja rahusse investeerida ja tähtis on, et noored meeleheitel inimesed ei saaks sõjaliste jõudude pärusmaaks. kuna see on minu viimane arutelu teiega, välispoliitika kõrge esindaja, tänan teid kõige eest, mis te olete teinud, meil on vaja tugevat Euroopa Liitu maailmas rohkem, kui oli vaja viis aastat tagasi, ma usun, te teete selleks oma parima. E. suur tänu, Kue ja NGL fraktsiooni nimel Kristiin Veržea. ma kõhklesin äh, väga, enne kui otsustasin, mida äh, äh, mida öelda, kuidas toetada äh, Eh, Sudaani rahvast, neid eh, tuhandeid Sudaani naisi, kes rahumeelselt meelt avaldavad juba üheksateistkümnendast detsembrist eh, peale, hoolimata sadadest vigastatutest, kümnetest hukkunutest ning arreteeritutest. me oleme tihti rääkinud siin Euroopa Liidu suhetest diktaator al-Bashiriga ja praegu pole aga aega rääkida minevikust, vaid tuleb rääkida tulevikust. sellega seoses peab Euroopa Liit Eh, kasutama kogu oma mõnu, mõjujõudu, eh, sest praegune, praegust eh, sõjalist hundat ei saa tunnustada, seda on teinud ainult Araabia Ühendemiraadid. peame andma Sudaani võimalust, Sudaani kodanikele võimaluse otsustada ning Janjaweedid sõda, sõjardite, nende eest tuleb, nende üle tuleb kohut mõista, nagu ka Bashiri üle me saame aidata, teie saate aidata Sudaani rahvast, et režiim muutuks, et äh, ei oleks järjekordne paberrevolutsioon seal, vaid tegelikultki tekiks selles piirkonnas stabiilsus. suur tänu. Nina Gill, palun. tänan. me kuulsime et Sudaanis on viimastel nädalal suured-suured muutused toimunud. al-Bashir pärast kolmekümmet aastat on võimult eh, kõrvaldatud ja ajutine sõjaline valitsus on praegu võimul poliitiline opositsioon on olnud eh, blokeeritud aastaid ja inflatsioon on olnud eh, kõige suurem maailmas teisel kohal. rahvas tahab muutusi ja nad ei usalda sõjalist režiimi ja nad tahavad tõelist tsiviilvalitsust võimul ja vabu, õiglasi, läbipaistvaid valimisi. Euroopa Liit ja meie koda peab üles näitama solidaarsust rahumeelsete meeleavaldajatega ja kaks aastat üleminekuperioodiks peaks meile muret tekitama. tähtis on, et kohe taastataks sõltumatu meedia Eh, kõrge esindaja, ma tervitan teie avaldust, et ainult kõiki kaasav poliitiline protsess vastab Sudaani rahva ootustele ja toob kaasa poliitilised ja majanduslikud reformid, mida riik vajab. aga mul on teile järgmine küsimus. millised mehhanismid ja liitlassuhted te välja pakute, et demokraatiaga nüüd lähemal ajal edasi liikuda? ja kas välisteenistus ka vaatab, kuidas raha liigub Sudaani, nii nagu USA tegi, kui nad leidsid, et BNP Paribas üheksa miljonit dollarit oli suunanud Sudaani, rikkudes USA Sudaani vastaseid sanktsioone ja Euroopa Liidu relvaeksport Sudaani, see on keelatud, aga kas sellest keelust ka täielikult kinni peetakse? suur tänu. ja nüüd vaba mikrofon, nii voor. Nootis Marjas esimesena. suur tänu. me oleme korduvalt arutanud olukorda Sudaanis. ja e, kõik e, on hukka mõistnud al-Bashiri tegevuspoliitika ja nõudnud, et Euroopa Liit võtaks meetmeid, et peatada äh, inimõiguste rikkumine, vabadus Sudaanile, see on seda, see, mida me oleme nõudnud. ja inimesed nüüd ise on oma meeleavalduste kaudu leidnud lahenduse ja kukutanud al-Bashiri, aga režiimi jõud on endiselt võimul. ja sõjaline seisukord on välja kuulutatud ja see sõjaline valitsus ei saa aidata riiki demokraatia teele, ta ei tohi jääda võimule, meil on vaja maksimaalselt survet avaldada Euroopa Liiduga, et peetaks demokraatlikud valimised ja need tõsised poliitilised probleemid leiaksid lahenduse ja samuti in-, humanitaarkriis kogu piirkonnas leiaks lahenduse. suur tänu nüüd härra Castaldo. tänan, president. Eh, kolmekümne aasta järel eh, on Sudaan valmis eh, uue lehekülje keerama. võimatu muutub võimalikuks. diktaator Bashir lõpuks ometi võeti maha üheteistkümnendal aprillil Eh, kuid eh, samas eh, see sõjaväeline riigipööre ei rahustanud meeleavaldajaid, sest nad ei usalda seda sõjalist hundat. Nad kardavad uut despootlikku võimu. meeleavaldused jätkuvad, nad ei peatu enne seda, kui ei rahuldata opositsiooni nõudmisi, et tsiviilvalitsusele üleminek Eh, ning samuti ka endise režiimi eh, võimumeeste eh, kohtu alla saatmine. seega ma tervitan kõrge esindaja suhtumist ainult kaasav protsess võib toetada Sudaani rahvast, kuid selleks, et seda protsessi läbi viia, on vaja, et võimu saaks enda kätte tsiviilelanikest valitsus, see peab toimuma rahumeelselt, me peame toetama majanduslikult ja poliitiliselt, me ei saa lubada, et sõjalist huntat tunnustatakse ja et ta taaskord süütute inimeste verd valataks. suur aitäh. järgmisena saab sõna Paul Rüübik. suur tänu, juhataja. jah Sudaan on seetõttu väga oluline ka, et meil on südamel ju jätkusuutliku arengu eesmärgid ja eesmärk number kaks on tõesti kindel toiduainetega varustatus, samuti number kuus puhas vesi, ehm, võitlus haiguste vastu. Ehm, tähtis on, et me kõik need eesmärgid võimalikult kiiresti ellu viiksime ja seitsmes eesmärk taastuvad energiaallikad maapiirkondade arendustegevus, väikeste ettevõtete edendamine, nende kaudu me saavutame stabiilsuse selles piirkonnas Euroopa abiga. suur aitäh teile teie sõnavõtu eest. ja nüüd anname sõna kõrgile esindajale, palun. suur aitäh teile ma sooviksin tänada kõiki kolleege selge äh, toetuse eest meie äh, tegevusele. Äh, ma võib-olla vastan spetsiifilistele küsimustele selle kohta, millist strateegiat me soovime ähm, kasutada, me üritame praegusel hetkel juba saavutada üleminekut Äh, tsiviilvalitsusele ning loomulikult toetame demokraatlike valimiste korraldamist ning nagu ma seda äh, ütlesin ka oma avasõnades, äh, nagu alati, ükskõik milline me, millal meie seisukohad, meie seisukohad kattuvad, nagu tihti see nii on, on meie jaoks vastaskõnelejaks Aafrika Liit ning Aafrika Liidu panus on olnud praeguses tesse lahendustesse väga oluline, mõned kolleegid mainisid ka seda, et praegused muudatused Sudaanis on no, olnud äh, osa liikumisest äh, uute muudatuste äh, suunas kogu Aafrika sarve piirkonnas ning mõningaid muudatusi on seal tunda ning arvame, et Eritrea ja Etioopia vahelised rahuläbirääkimised on äh, Ähm, tõend selle kohta, kuid on ka muid uusi ähm, äh, lahendusi näha, et äh, praeguseid äh, probleeme leevendada, ma arvan, et võin tead, siin julgelt öelda seda, et me toetame demokraatlikku üleminekut ning loodetavasti suudame äh, Eh, eh, eh, seda protsessi lõpuni toetada ning teeme koostööd Aafrika Liidu ja teiste selle piirkonna riikidega, et edasiminekuid toimuks ja et naised ja noored Sudaanis suudavad oma lootusi seal täita, arvan, et võimalusi on palju, kuid ka riski ja ohte on väga palju. tahaksin tänada kõiki neid kolleege, kes on kasutanud äh, sõna äh, viimast, oma viimaste sõnavõttudega äh, mind tänada siin, ma sooviks samuti teid tänada ja öelda, et mul on olnud suur rõõm teiega koostööd teha olnud, eriti nende kolleegidega, kes on eriti tegelenud välispoliitika äh, küsimustega olen teiega kuni neljapäevaste hääletusteni, nii et meil on veel võimalusi öelda hüvasti ning tänada teid suurepärase koostöö eest viimase viie aasta jooksul, aitäh! suur aitäh teile, kõrge esindaja! ning äh, meie oleme samuti teile tänulikud teie töö eest, aitäh, et meiega koostööd tegite nüüd on arutelu lõppenud ning äh, jätkame oma tööd Euroopa Nõukogu, Liidu Nõukogu ja komisjoni avaldustega Euroopa Parlamendi valimiste turvalisuse tagamise osas, pidades eelkõige silmas rahvusvahelise olukorraga seotud äh, küberjulgeolekuohte. ma tervitan siin proua ministrit ja volinik Kingi ma olen väga õnnelik, et saan seda osa meie istungist äh, juhatada, minu jaoks on see teema väga oluline, tegelen sellega parlamendi juhatuses, ma annan nüüd kõigepealt sõna proua ministrile. suur aitäh! Äh, lugupeetud president, äh, daamid ja härrad, järgmisel kuul toimuvad Euroopa Parlamendi valimised väga keerulises poliitilises kontekstis küberrünnakud, valeinfokampaaniad üritavad aina enam õõnestada valimisprotsesse meie demokraatlikes riikides ning äh, lõhestavad meie ühiskonda. valimised toimuvad kõigis liikmesriikides äh, nelja päeva vältel. Äh, on olukord eriti tundlik seoses küberrünnakute ja valeinfo levitamisega. kui mõnedes liikmesriikides osutuks rünnakud edukateks, meenuta, oleks sellel dominoefekt ning mõjutaks äh, demokraatlikke protsesse teistes liikmesriikides. seega see äh, diskrediteeriks kõiki Euroopa institutsioone. Äh, seega on tegemist äärmiselt olulise perioodiga meie Ehm, ehm, ehm, riigi esindajatele, valitsustele ja kohalikele omavalitsustele. kui me töötasime välja oma kuuekuise eesistumisprogrammi, tõstatasime ühe prioriteedina vajaduse ühise süvalaiendatud tegevuse järgi Euroopa Parlamendi valimiste ettevalmistamiseks. valeinfo levitamise vastu võitlemine, Euroopa pädevuste suurendamine, küberrünnakute vastu võitlemine on samuti äh, oluline osa valimisprotsessi garanteerimiseks. meie jaoks on see teema äärmiselt oluline. see on olnud pidevalt arutlusteemaks ka Euroopa Ülemkogudes. Euroopa institutsioonid ning liikmesriigid äh, on mänginud ja mängivad olulist täiendavat rolli igaüks oma pädevuse valdkonnas demokraatlike protsesside kaitsmisel selleks on vaja ühendatud jõupingutusi liikmesriikide ja Euroopa Liidu institutsioonide vahel, samuti kaasates kodanikuühiskonna ning äh, online platvormid. meie äh, jõupingutused äh, on väga laiapõhjalised. kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta veebruaris võtsi, võttis üle Äh, kogu vastu otsused, et äh, garanteerimaks vabad ja õiglased Euroopa Parlamendi valimised, toetati Euroopa Komisjoni äh, paketti, mis puudutas Euroopa määruse muutmist Euroopa poliitiliste parteide valimisliitude küsimuses. samuti tervitati uut tegevuskava info Eh, ja teabe jagamisel. ma tänan teid, Euroopa Parlamendi liikmed, hea koostöö eest, mis võimaldas kiirelt eh, vastu võtta eh, otsused isikuandmete väärkasutuse kohta Euroopa poliitiliste parteide poolt. meie eesmärgiks on kaitsta Euroopa kodanikke küberrünnakute ja valeinfo levitamise eest Euroopa Liidust ja Euroopa Liidust väljaspool. meie lähenemine on võimalikult ülevaatlik, me ei soovi jätta eh, kuskile eh, tühikuid eh, ning kõik tegutsejad peaks olema omavahel kontaktis. eelkõige soovime, oleme, oleme soovinud Eh, hakata tõhusamalt tegutsema, eh, tegime, oleme nüüd eh, teinud tihedat koostööd juba viimased kuu aega, oleme jaganud häid tavasid ja kogemusi ning oleme analüüsinud ohte ning liikmesriigid jagavad kiirelt infot valeinfokampaaniade vastu, samuti oleme jaganud Eh, strateegilist informatsiooni Euroopa väärtuste ja poliitikate eh, kohta, samuti oleme lihtsustanud eh, iseseisvate faktikontrollijate võrgustike ning samuti oleme tekitanud teavitamistööga, et kaitsta valimisprotsessi puutumatust. küberohtude hindamine ning meetmed nende lahendamiseks ning samuti ka küberturvalisuse garanteerimine valimistehnoloogias on oluline osa meie kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal. me tegime üleskutse sotsiaalmeediaplatvormidele, et nad vastutustundlikult võitleks vale äh, infokampaania vastu ning äh, lõpetuseks äh, on meil vaja ka tugevamat koostööd rahvusvaheliste tipptegijate vahel. eesistuja, eesistujariik Eh, käivitas ka tuvastuskampaania, et tegeleda selliste küsimustega rahvusvahelisel tasandil ning eh, tuvastasime siin liikmesriikide tõhusa töö valeinfo levitamise vastases võitluses. meie eh, tegevus on aluseks aruandele, kus analüüsime võimalikke edasist tegevust, et äh, sellest äh, rääkida ka juunikuisel ülemkogul. aitäh, lugupeetud minister. tervitan täiskogu saalis ka volinik Julian Kingi ja annangi teile sõna, palun uh,. Uh, on... lugupeetud president, austatud saadikud tõepoolest äh, on see väga ajakohane arutelu, valimised on äh, uksele koputamas, oleme lõpusirgel, kui nii võib öelda, et võtta meetmeid tagamaks, et valimised oleks ka turvalised. mida me siis teinud oleme? oleme juba kuulnud mõnest asjast, äh, võtan asjad lühidalt kokku, viimase kuue kuu jooksul umbes oleme äh, kokku kutsunud liikmesriikide valimiskogud, küberturvalisuse eksperdid, andmekaitse eksperdid, äh, valimiste koostöövõrgustikku selleks, et edendada koostööd, äh, me soovime valimisi, valimiste turvalisust tagada. varase hoiatuse süsteem institutsioonides ja liikmesriikides on paika pandud selleks, et leida äh, koordineeritud valeinfokampaaniaid ja nende vastu võidelda. oleme ka siin kojas töötanud koos fraktsioonide ja parlamendisaadikutega sellepärast, et tõsta teadlikkust poliitilise reklaami suhtes veebis ja selleks, et tugevdada valimissüsteeme. ka teiega, lugupeetud president, korraldasime siin kojas seminari viisime läbi ka äh, küberturvalisuse õppekoolituse selleks, et kontrollida, kui suur küberturvalisus meil siin tagatud on. Teie kolleeg, asepresident Viiland äh, aitas meid selles töös. ja oleme ka näinud, kuidas suured internetiplatvormid äh, võtavad osa meie tegevuskavast, meie koodeksist, äh, mille me valeinfo vastases võitluses oleme loonud. platvormid on teavitanud igakuiselt äh, sellest, millised on nende edusammud vale, valeteabe levitamisel, eriti just poliitilise valeteabe levitamise takistamisel. Äh, seega saab tunnistada, et edusamme on Need raportid, aruanded on aga lünklikud ning näitavad endiselt, et vähemalt mõnes vallas on vaja veel kõvasti tööd teha. kuigi poliitilise reklaami läbipaistvuse vallas on äh, edasi mindud, peavad platvormid suurendama sõltumatut järelevalv-, äh, valvet kodanikuühiskonna abil, faktikontrollijate abil. me ei soovi, et äh, et platvormid ise hindaksid, kui hästi nad seda tööd teevad, me soovime näha äh, kiiremaid äh, reaktsioone ja parandusi, näiteks äh, Correct the Record algatus äh, oli katseprojekt, kodanikuühiskond toetas seda, see oli väga edukas. ning nüüd oleme platvormidelt saanud ka viimased aruanded märtsikuu kohta nende tegevusest ning avaldame oma hinnangu tulevastel päevadel nende aruannete kohta. see on meie viimane äh, jõupingutus nendes valdkondades, kus me saame veel valeteabe leviku osas midagi ära teha enne Euroopa valimisi. esmapilgul tundub, et viimased raportid näitavad järjekordseid edusamme näiteks poliitilise reklaami läbipaistvuse vallas ja üldiselt samuti reklaami küsimustes, aga lünki endiselt on lõpetuseks tahan öelda, et liikmesriikide arvud samuti turvalisuse äh, reageerimisrühmad korraldavad veel ühe õppuse seoses valimiste terviklikkuse ja küberturvalisusega, see toimub maikuu keskpaigas ning see on meie viimane võimalus katsetada, kui robustsed on meie küberturvalisuse meet-, meetmed enne, enne valimisi. ning veel üks küsimus, millest ma tahaksin rääkida, üks lahendamata küsimusi Äh, platvormidega seoses, eriti just Facebookiga seoses. nimelt Facebooki otsus mitte lubada äh, piiriülest poliitilist reklaami. ma tean, et see on tekitanud küsimusi ja kõhklusi siin kojas. president Juncker ütles ka kirjavahetuses president Tajaniga, et see otsus on Facebooki poolt äh, langetatud ja äh, ei ole midagi, mis ütleks, et poliitilise reklaami äh, esitajad peavad olema konkreetses liikmesriigis. muidugi peab Facebook äh, ja platvormid äh, seadusi järgima, aga praegusel juhul see tõlgendus seadustest, mille alusel nad otsuse on teinud, on tekitanud küsimusi selles osas, kuidas Euroopa Liidu institutsioonid ja Euroopa-ülesed erakonnad saavad tõhusalt end reklaamida Euroopa valimiste eel. esimeste konverentsil eelmisel nädalal seda küsimust samuti arutasime, mul on väga hea meel öelda nüüd, et selle institutsiooni peasekretär ja ka nõukogu ja komisjoni eh, peasekretär on kirjutanud Facebookile, rõhutanud, milles on meie mured. Nad on teinud seda väga selgelt ja palunud, et Facebook kaaluks uuesti oma lähenemist selles vallas ja teeks seda kiiremas korras. meil on võimalus eh, Facebookiga arutada neid küsimusi ühel peatsel kohtumisel, mille oleme nendega korraldanud. austatud president, tahtsin veel öelda et valimiste turvalisuse küsimus ei kao kuhugi pärast kahekümne kuuendat maid, nagu oleme kuulnud, jätkame valimiste lainel, kuskil Euroopas on iga nädal valimised, nagu oleme kuulnud, seega peame jätkama jõupingutusi selleks, et valimisi kaitsta, kaitsta meie poliitilist elu siin äh, praeguses digitaalses maailmas see tähendab, et ülemkogul juunis jätkatakse arutelu, hinnatakse, kuidas äh, läksid Euroopa valimised, mis on õppetunnid, mis me siit saime tulenevalt äh, eesistuja ja kõrge esindaja äh, koostatud raportitest, see on hea võimalus vaadata, mis on hetkeseis ja milline peaks olema tulevane strateegia. kõik see, mis jääb praeguse ja mai lõpu vahele, sellest tek-, Äh, peaksime arutama, kuidas peaksime äh, reageerima, milliseid õppetunde peaksime jälgima ja mida tulevikus ette teha. peaksime üle vaatama ka oma käitumiskoodeksi, vaatama, kas saame teha veel enamat selleks, et tugevdada läbipaistvust äh, veebiplatvormide tegevuses meie poliitilises ruumis. ootan huviga tänast arutelu see ei ole muidugi ainult järgmise paari nädala väljakutse ja probleem, see probleem ei kao äh, kuhugi, me peame äh, muidugi tegutsema kohe, võttes arvesse Euroopa valimisi, aga me peame vaatama ka kaugemale tulevikku selleks, et tagada, et meie demokraatlikud protsessid oleksid nii vastupidavad, kui me soovime, et nad on. aitäh, lugupeetud volinik ning äh, Rahvapartei nimel annan nüüd sõna proua Hübnerile. Yes. Like aitäh, ka mina soovin tänada nii nõukogu kui komisjoni nende töö eest ja nende selgete sõnumite eest. ka meie jaoks on valimised demokraatia väga oluline element ning äh, küberjulgeoleku probleemid valimistel võivad vähendada usku demokraatlike protsesside valimiste ning äh, valitud poliitikute suhtes Euroopa valijad on äh, mures valimiste turvalisuse pärast. hilja, hiljutine Eurobaromeetri küsitlus näitas et, et kuuskümmend üks protsenti inimestes olid mures võimaliku Euroopa äh, valimiste manipuleerimise üle just äh, küberküsimustes, selleks, et tagada, et ka küberkeskkond oleks turvaline ja kübervalimised turvalised, peame tegutsema ise ja edendama ka rahvusvahelist koostööd samuti on tähtis, et rahastaksime e, Euroopa partnereid, e, kes võitlevad e, valeinformatsiooni kampaaniate vastu, peame kaitsma isikuandmeid, võtma rahvusvahelisi sanktsioone nende fondide ja erakondade vastu, kes õõnestavad valimissüsteeme teadlikult ja püüavad mõjutada valimiste tulemusi. samuti peame tugevdama küberjulgeolekut ja küberturvalisust Euroopas, tõstma teadlikkust selle kohta ka liikmesriikides, kõige selle kaudu aitame kodanikel langetada õiglaselt, turvaliselt ja läbipaistvalt oma poliitilisi valikuid. aitäh. aitäh ja sotsiaaldemokraatide nimel saab sõna Claude Moraes aitäh, president, tervitan neid meetmeid, millest äh, volinik rääkis, ta on äh, väga palju tööd teinud selles küsimuses, tegu on väga keeruline küsimus, valistustesse, valimistesse sekkumine on juba tõendatud, see on juhtunud ja juhtub uuesti ja see on kiireloomuline probleem komisjon äh, koostas parlamendi üleskutsel käitumiskoodeksi valeuudiste leviku jaoks veebis, vaatasime, mis edusamme on tehtud ning nägime, et volinik äh, äh, on äh, Facebooki poolse raporti alusel näidanud, et sada kuusteist miljonit valekontot veel Facebookis on, seega probleem on olemas, probleem on suur ja kiireloomuline. ja probleem ei ole mitte ainult Facebookis, vaid ka Google'is ja Twitteris ja me teame, et volinik jätkab seda tööd ning me peame omalt poolt ka toetama tema meeskonda tegemist on nii äh, tegevusega internetis kui ka internetist väljaspool, siin ei ole mitte ainult küberturvalisust tähtsus. internetis jah, meil on algoritmid, äh, mida saame kasutada selleks, et tagada turvalisus ja läbipaistvus, selleks, et kodanikud saaksid kaitsta ennast äh, valimistesse sekkumise eest, et kaitsta meie valimisi välismaiste sekkujate eest. peame vaatama, kuidas erakonnad kasutavad sotsiaalmeediat, platvorme valimistel meil peavad olema ka äh, eeskirjad väljaspool internetti, äh, reklaamivaba periood, kandidaatide võrdne kohtlemine, äh, valijate profileerimine valimiste e-, eesmärgil, bottide kasutamine, valekontode eemaldamine, need peab toimuma kiiremini. kolleegid, tegutsemine nii internetis kui väljaspool on tähtis, aga me peame tagama ka äh, selle, et mitte ainult isikuandmete kaitse üldmääruse kaitse meie, meie andmeid e, e-privaatsuse määrus peab samuti kaitsma meie kodanikke, eriti mis puudutab kodanike kaitset sihitud reklaamide eest me peame kaaluma ka, mida teha Cambridge Analytica skandaali valguses Facebookiga, kasutades kõiki neid vahendeid, mis meie käsutuses on. kolm regula-, reguleerijat maailmas on Euroopa Liit, Hiina ja USA. mina olen Euroopa Liidus ja soovin, et Euroopa Liit tegutseks ka väliste sekkujate vastu meie valimistel, see on seda tähtsam, et Euroopa valimised on ukse ees. suur tänu kallis Claude Moraes, teil on sinise kaardi küsimus härra Etheridge'ilt, kas te olete valmis vastama? Thinking about it, yeah okay then. olgu. So please ask the question. palun, suur tänu, Claude, see ei ole üldse vaenulik küsimus. ma tean, et sa oled selline õiglane ja mõistlik mees. kas sa ei leia, et vaatamata kõigele, mida sa ütlesid oma kõnes ja suure osa sellest jah, ma olen nõus, aga et on oht, et neid instrumente, kui neid kohaldab riik, siis sõnavabadus võib kannatada, eriti veebis. ja et ei saa enam öelda, millesse te usute vabalt. mis ma alguses ütlesin, ma tean, et volinik on minuga nõus. kui ta kokkuvõtte pärast teeb, ütleb seda ei, me ei taha kuidagi kahjustada vaba, sõnavabadust. see on kõige kallim asi meile, aga me räägime sekkumisest meie valimistesse välisjõudude poolt. ka seda me nägime ka Brexiti ajal. Mm. Äh, jah äh, ja kui selline sekkumine toimub, siis see muudab ebastabiilseks meie poliitilised struktuurid ja samuti meie sõnavabadus kannatab, minagi pean sõnavabadust väga kalliks, aga tähtis on, et meie valimised oleksid turvalised ja selleks sellised kontrollid veebis. suur tänu. ja nüüd proua Fortiga. Techniques, technology and influence. tehnoloogia ja sekkuvad instrumendid on midagi, mida Venemaa on lääne vastu juba pikka aega kasutanud, sealhulgas ka sekkudes valimistesse. ja miks? selleks, et õõnestada eh, usku demokraatiasse ja kindlustunnet demokraatia osas ja et süvendada lõhesid ja et tekitada segadust ja paljundada mm, Venemaa sõbralikku eh, narratiivi täna viidi lõpule kolmas lugemine Riigiduumas ja see puudutab õigusakti, mis isoleerib Vene interneti ülejäänud maailmast ja miks me peame uurima seda, see on tähtis meie julgeoleku jaoks ja ka Vene rahva julgeoleku jaoks. suur tänu ja nüüd ALDE fraktsiooni nimel saab sõna Pavel Telitška. ma tänan. suur tänu, volinik, minister. ma ei hakka kordama seda, mida te ütlesite, ma arvan, et väga palju, eh, mida te ütlesite, on reaalsus ja sellega saab ainult nõusse jääda ja on õige ka see, et me oleme edasi liikunud samas, nagu volinik ütles, on vaja veel vaeva näha igatahes, aga et mitte korrata, eh, tahan öelda, et eh, see, mis puudutab platvorme ja mida me kuulsime, on väga aktuaalne. siin tuleb väga palju ära teha, aga on teisigi valdkondi, millest me peame teadma ja ma tooksin siin ühe paralleeli, hiljutised läbirääkimised eh, küberjulgeoleku akti üle jah, valimised ja meie suveräänsus on tähtis, aga ka meie kodanike tervis ja elu on sama tähtis. ja see minister, mida te ütlesite mõni hetk tagasi, on küll väga aktuaalne, aga ma ei näe, et mõned liikmesriigid seda mõtet toetaksid, ma ei näe, et mõistetaks seda, et mõned liikmesriigid on teisel tasandil ja on silmitsi ohtudega, millest siin räägiti kas tegemist on Euroopa valimistega või muude valimistega, elu või ohutusega. me näeme Trooja hobuseid Euroopa Liidus juba ja see on reaalsus. nii et jah, meil on õnnestunud edasi liikuda nii õigusaktidega kui ka muus osas, mis puudutab äh, ohutust ja turvalisust äh, ja valimisi, aga mida meil tegelikult vaja on ja komisjon teab sellest meil on vaja mõttelaadi muuta, sest äh, meil on käimas praegu sõda meie vastu ja äh, mitte relvadega, vaid millegagi sama ohtlikuga sõditakse meie vastu ja kui me seda ei mõista ja kui me ei ole järjekindlad oma jõupingutustes, äh, ka enne Euroopa valimisi, siis me oleme väga haavatavad. suur tänu, QNGL fraktsiooni nimel Maris Madias. Eh, suur tänu. jah, tegemist on väga keerulise teemaga eh, valeuudised ja see, kuidas need mõjutavad valimisi see seondub küberjulgeolekuga, aga mitte ainult selle teemaga ja ma tahaksin välja tuua mõned aspektid, millest te ei rääkinud. on vaja kaitsta õigust informatsioonile, on vaja kaitsta ajakirjanikke, sest vastasel korral äh, meil tekib ruum, kus äh, väga selline ohtlik informatsioon, mida ei kontrollita, hakkab paljunema ja levima. meil on vaja võidelda manipuleerimise vastu veebis ka Facebook, kui nüüd aplodeerida härra Zuckerbergile selle eest, et ta muudab privaatsuseeskirju Facebookis, ilma et pööraks tähelepanu sellele, mis toimub Whatsappis, siis tegelikult äh, asjad ei parane. meil on vaja digitaalset kirjaoskust edendada ja kaitsta meie ajakirjanikke. suur tänu, Klaus Puhner, palun. suur tänu. jah, kui kõneks on meie äh, salajaste ja vabade valimiste kaitse digitaalajastul, siis meie seadusandjatena oleme alles lapsekingades. meie sammud hilinevad ja äh, need on alles esimesed katsed, nii et kõigepealt ma tahaks tänada kõigepealt komisjoni, kes selle teemaga on tõsiselt tegelenud. aga mul on üks probleem kogu selle temaatikaga, meil on vaja öö, öö, jah, vastu astuda katsetele mõjutada meie valimisi väljastpoolt ja meil on vaja kaesekasutusega öö, kaupade osas kokku leppida praegu arutab seda teemat nõukogu äh, juba üle aasta on see aga blokeerunud seal ja Euroopa Liidu vaenulikud jõud saavad ära kasutada meie oma tehnoloogiat hõlpsasti, et muuhulgas ka mõjutada meie valimise. ja sellepärast minu pakiline üleskutse nõukogule, palun saage sellest blokaadist lõpuks üle. suur tänu ja nüüd EFTT nimel härra Etheridge. suur tänu. niisiis, me peame kaitsma ennast jah, venelaste vastu, kes kontrollivad internetti ja saadavad väärinfot ja ka võitsid Brexiti bottide abil, aga me ei ole sugugi mures sellepärast, et tegelikult see võib välja viia tsensuurini ja sõnavabaduse piiramiseni. me räägime siin võimust, võimust äh, peavoolumeedia üle, see on, äh, see kontroll on täiesti äh, paralleelitu. vaadake, mis toimub. jah, meil on tegemist väga ohtlike nähtustega. Facebook ja teised loomulikult peavad botid ja muud äh, välja sortima, aga kui me anname riigile võimu sellised eeskirjad ja pädevused, et maha suruda sõnavabadust, siis kes selle ära kasutab? Äh, jah, äh, parempoolsed näiteks võtsid kontrolli Euroopa Liidus hirmus, eks ole ja mis siis juhtub, äkki nad hakkasid vaba sõnavabadust eh, maha suruma internetis ja inimesed hakkavad protestima, mis tunne teil siis tekib, kas ei ole mõeldav, et me peaksime inimestel ikkagi andma võimaluse vabalt väljendada oma seisukohti, mis siis on tähtsam kui sõnavabadus ja esinemisvabadus? minu arvates ei ole midagi tähtsamat ja enamik siin saalis ei ole teist meelt. aga siis tuleb minna barrikaadidele ja võidelda seal ja avaldada oma arvamust, ükskõik siis kuidas. härra Etheridge, kas te olete valmis sinise kaardi küsimusele vastama, see on härra Telitškalt. aitäh, et vastate mu küsimusele ma olen teiega nõus, kui õnneks on sõnavabadus, aga ma ei näinud, et te oleksite mures näiteks võimalike küberrünnakute pärast näiteks ida poolt või selles osas, et võidakse Euroopa valimistesse või muudesse sekkuda, kas te jagate seda muret? ja kui jah, siis kuidas sellega toime tulla, milliste vahenditega, kuidas minimeerida selliseid ohtusid? suur tänu küsimuse eest, hea küsimus oli. ma ei jaga seda muret, ma ei taha muidugi sekkumist üheltki poolt, et takistataks vabu valimisi. aga kui on valida ohu, sest elu koosneb ohtudest, ohu vahel, mis tuleb sellest, et loobutakse võimalusest vabalt oma seisukohti väljendada, teiselt poolt see oht, et riik potentsiaalselt läheb totalitarismi teed, siis mina valin selle ohu, mis seondub sõnavabadusega, aga me peame jah, loomulikult tegema oma parima, et välised jõud neid ohjeldada. E. suur tänu ja nüüd NF-i nimel härra Patten, kas ta üldse on kohal? paistab, et ei ole siis annan sõna Jean-Marie Le Penile. lugupeetud daamid ja härrad, kakskümmend viis aastat tagasi ütles Francois Mitterrand äh, äh, väga jõulised, äh, kuid valed sõnad, ta ütles, natsionalism on äh, sõda, kuid äh, sõnad olid jõulised, kuid tegelikult mitte. tegelikult sõda tähendas armeede kokkupõrged ning sõjad, mis on hävitanud meie kontinenti Vladivostokis, Gibraltaril ei ole seotud mõne natsionalismiga, vaid muude põhjustega. meie territooriume rünnatakse, see on äh, kohutav rünnak meie iseseisvuse, vabaduse ja ellujäämise vastu. meil on õigus ja kohustus äh, kaitsta ennast kõigi vahenditega. Euroopa Liit äh, on praegusel hetkel lihtsalt kurjus, mis takistab rahvaid, kes temasse kuuluvad, ei luba neil vabalt tegutseda. Öelgu föderalistid, mida nad tahavad. ei ole olemas ei Euroopa rahvast ja isegi teie assamblee on valitud rahvusriikide poolt Euroopa riigis. riik on moraalne ja poliitiline raamistik kõikidele maailma rahvastele ning nende eh, jaoks on eh, valitud eh, ÜRO esindajaks. see on loomulik ja tõhus raamistik selleks, et kaitsta rahvaid, kes siia on kogenenud, nendest on pärit liikmesriigide mm, hing, armastus äh, Eh, ning see eh, kujundab inimeste saatuseid ja põlvkondade tulevikku. on olemas Euroopa tsivilisatsioon, mis on eh, silmi pimestav ning see tähendab, et on vaja tihedat koostööd Euroopas, kaugemal kui Lääne-Euroopas, revolutsiooniline, revolutsioon demograafiline revolutsioon, mis mõne aastaga on toonud maailmakera elanikke kaheksa miljardini, on kaasa toonud metsikud migratsioonivood, mille algust ainult oleme me näinud, nad äh, ähvardavad Euroopa, äh, Euraasia äh, mandrit et mis on demograafilises Ehm, eh, miinuses eh, eh, maailma vaesus paneb Euroopa tunduma Eldoradost, kuid ta ei ole midagi, ta on tegelikult pigem meduusa, mis mürgitab uued saabujad. Euroopa on praeguses olukorras võimetu ning ta halvab liikmesriike, kes peaks üles kihutama oma rahvad. saadikud, ärge jääge pimedaks äh, kurdiks, äh, sest muidu järeltulevad põlved näevad teid. aitäh teile, härra Ma-.